ähm, so, ich bin unterrichtet worden. niisiis, mulle öeldi, et esimest punkti me ei saa käsitleda ilma komisjoni kohalolekuta, aga nad juba saabusid ja ma usun, et saavad ka sõna võtta juba. ja ma palun, et meie raportöör ka mind kuulaks. nii et esimene hääletuspunkt selle kohta öeldi mulle, Eh, tahab raportöör sõna kõigepealt? Oui. Oui. Mais il n'y a pas de rapport à voter, non ah, ah, voilà. Donc, il faut donner la parole. Tegelikult tuleb anda härra Duprele sõna. Dann bin ich hier äh, nicht korrekt informiert worden. Herr Depre, bitte schön. Vabandust, siis öeldi mulle valesti lihtsalt. härra esimees, on palutud tehnilistel põhjustel ümber tõsta Euroopa Globaliseerimisfondi punkt, aga mina leian, et me peaksime seda käsitlema kolmel põhjusel. esiteks sellepärast, et me ei ole, et me ei saa enne seda hääletada, kui me oleme raporti ära kuulanud. peale selle, mis puudutab seda raportit, ei ole ju võimalik võtta vastu mm, seda raportit enne, kui me oleme ära kuulanud ka muudatusettepanekud. peale selle, äh, pärast selle raporti ettekandmist leian ma, et äh, me peaksime äh, kuulama ära ka selle, mismoodi on kasutatud Solidaarsusfondi raha viimastel aastatel ja seda peaks meile selgitama komisjon see on kindlasti vastastikuselt meeldiv kogemus. ja seetõttu ma ütleksin, härra esimees, seda, et me peame kuulama hoolikalt komisjoni seisukoha ja seda, mis ta siis ütleb Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kohta ja tehniliste põhjuste kohta, mis puudutavad edasilükkamist ja et me peame vaatama, mismoodi on globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi kasutatud viimastel aastatel. ja kolmanda ja viimase äh, märkusena tahaksin öelda seda, et ma olin pisut üllatunud sellest ähm, ülekandmise taotlusest, võttes arvesse seda, et me arutasime siin kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvet, toimus äh, täiesti tehniline koosolek ja mulle tundub, Äh, põhjendamatu. seetõttu seda küsimust praegu arutada. ja kokkuvõtteks ütleksin järgmist. ma leian, et me ei saa ülekandmist hääletada enne, kui meil on olemas äh, otsus. Äh, teiseks, globaliseerumise kohanemise Euroopa fondi kohta ei ole me saanud komisjonilt piisavalt infot ja kolmandaks on mul komisjonile äh, ka äh, küsimus, mis puudutab aastat äh, kaks tuhat viisteist ja koosolekut, kus arutatakse aasta kaks tuhat kuusteist raha kasutamist. me saame aga lõplikud andmed äh, alles septembris ja ma ei pane ette, et me ootaksime septembrini, ma panen ette, et me hääletaksime juunis, suur tänu. Um... ma tänan, härra Depre jah, need märkused olid suunatud komisjonile. kas komisjon saab vastata? Sorry, I apologize for the delay, we thought vabandust, äh, äh, sellepärast, et ma hilinesin, ma sain aru nii, et teil toimub kinnine koosolek ja ootasin ukse taga härra Dupre, ma võin teile öelda seda, et äh, see taotlus on esitatud ja mis puudutab koosolekut, äh, siis, äh, siis jah, ähm, tehnilise abi ettevalmistamine on juba alustatud, on juba alanud, aga ma annan sõna oma kolleegile, et ta selgitaks teile täpsemalt. suur tänu, härra esimees selleks, et äh, seda tehnilist koosolekut ette valmistada, tuleb äh, kokku kutsuda endist, äh, erinevate liikmesriikide esindajad, astuda erinevaid samme, võtta erinevaid meetmeid, töötada välja viiteandmed ja nii edasi, ehk siis on vaja teha palju ettevalmistavat tööd ja hoolikalt planeerida kõik tegevused. võin teile aga kinnitada komisjoni nimel, et meil ei ole mingeid vastuväiteid sellele, et hääletus toimub äh, samal ajal, nii nagu härra Dupre seda kirjeldas, aitäh. Euh, parfait, Monsieur le Président. Donc, euh, je propose que nous traitions tout ça lors de la prochaine réunion. Suurepärane. Ma pa pakun siis äh, välja, et meie komisjon selle küsimusega võimalikult kiiresti tegeleks, aitäh. Gibt es zu dem Vorgang? Kas äh, selle menetluse kohta on liikmetel märkusi? Ei ole aga nüüd on järgmine probleem, proua Hoolmeieri peab ära ootama. mulle öeldi, et ta on teel. aga see kõik on muidugi suhteline Gut, da wir nicht genau wissen, wann Frau Hohlmeier... jah, kuna me ei tea täpselt, millal proua Hohlmeier saabub, siis võib-olla oleks mõttekas äh, hääletada muid jagusid. ja siis, kui proua Hoolmeier kohale saabub, nii et võtame praegu kuuenda punkti hoopis käsitleda, see on paranduseelarve number kolm ja nüüd on meie raportööril Kartsia Zabalil sõna. Gracias, president. aitäh. mul ei ole midagi erilist öelda mul ei ole suurt midagi lisada sellele, mis juba on teada kahe tuhande viieteistkümnenda aasta üldeelarve, paranduseelarve number kolm kohta ja seetõttu tahaksin selles sõnavõtus rääkida mitte ainult number kolmest, vaid ka number neljast. Need kaks paranduseelarvet ei ole omavahel küll seotud, aga sellest hoolimata tahaksin neid käsitleda koos. paranduseelarve number kolm muudatusettepanekute tähtaeg on viies juuni et me saaksime hääletada kahekümne kolmandal juunil siin komisjonis ja äh, plenaari läheks see siis juulikuisel ähm, sessioonil. ja kui ma just ei eksi, siis puudutab täpselt samasugune menetlus ka paranduseelarvet number neli, ehk siis äh, juulikuisel täiskogul oleks võimalik Euroopa Parlamendil heaks kiita mõlemad paranduseelarved sellise info olen saanud mina, kui ma eksin, siis parandage mind, aga minu teada on nõukogu nende päranduseelarvetega töötanud väga kiiresti ja väga tõhusalt ja seetõttu on nad saanud komisjoni ettepanekud juba heaks kiita, ilma neile omalt poolt muudatusettepanekuid esitamata. kui nüüd vahepeal midagi valesti ei lähe, siis on meil ilmselt võimalik mõlemad päranduseelarved heaks kiita kolmas eelarve puudutab kahe tuhande neljateistkümnenda aasta ülejääki ja neljas eh, Euroopa Liidu solidaarsusfondi, mis on aga seotud globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi küsimusega, millest härra Dupree just rääkis. ma usun, et vähemalt ükskordki on meil võimalik teha väga kiiret tööd ja jõuda nõukoguga kiiresti üksmeelele, aitäh! tänan, kas on märkusi? ei ole? proua Hallmeier on sisenenud. jah, ja kui sa nüüd oled hinge tõmmanud, siis punktid kolmteist ja neliteist, palun võta neid kommenteerida. jah, tõmban hinge. jah, siin on jutt ülekandetest, ümberpaigutustest, üks puudutab kontrollikoja ülekannet, nimelt neid IT-süsteem kukkus kokku ja nüüd vajab äh, korralikku remonti. ja neil on vaja kaheksakümmend viis tuhat selleks, et see aktualiseerimine ja parandamine läbi viia, sest vastasel korral kontrollikoda ei saa töötada. infrastruktuur neilgi peab vastama Ähm, ajanõuetele, neil on väga palju delikaatseid andmeid seal ja meie oleme ju vastutavad ka andmekaitse eest Euroopa Liidus ja nii, et enne kui me teistele ettekirjutusi teeme, peame omaenda institutsioonides äh, korra majja lööma ja modernse infrastruktuuri IT vallas tagama. ja öö, äh, ülekanne toimub peatüki rubriiki kakskümmend üks, mis puudutab neid valdkondi ja teine on regioonide komitee teema. regioonide komitee tahab tulevikus ka meie hooneid hakata kasutama osaliselt ja see, siis sellisel juhul peab ka turvameetmed oma kasutuse ulatuses kinni maksma. ja seda nad on ka valmis tegema ja selleks on neil vaja täiendavad eh, kolmkümmend kaheksa tuhat eurot ja kolmas ülekanne ümberpaigutamine puudutab ka regioonide komiteed ja ECOSOC-i puhul me oleme seda juba teinud, nimelt see puudutab eh, nimelt laste päevakodude täiendavaid kulutusi. nimelt kakssada viisteist tuhat tuleks üle kanda nende kulude katteks. ja see on lastehoolduse, lasteaedade kulude katteks ja me toetame seda. ma tänan, kas on vastu? vastu keegi sellele, et me kolm otsust ühe hääletuse kaudu heaks kiidame, hääletame läbi. kellelgi midagi vastu ei olnud ja mulle öeldi, et me peame elektrooniliselt seda tegema, et kõik nii ka protokolli läheks. nii et ma palun, elektrooniline hääletus eh, nende ümberpaigutamiste taotluste kohta. okei okay Okay. Ja, dann zählen wir die Isabel so mit. Oder ah, ist okay. Isabelli arvestame eraldi. kas kõik on hääletanud? näib, et jah. seega on hääletus lõppenud. jah, me näeme, et üks oli vastu, üks jäi erapooletuks, aga teised olid poolt. sellega on hääletus lõppenud, härra Arti, Arti on jälle tagasi, palun vabandust, meil on veel kinnisvarapoliitika. me võime väga lühidalt teha. jah, ma just EULISA esindajatega istusin ühe laua taga ja siin me ei ole veel olnud kontaktis teiste variraportööridega, kes sellega tegelevad. nimelt äh, kinnisvarapoliitika on üsna ülevaatlik, äh, neljast hoonest on juttu, kolmest uuest hoonest ja ühest hoonest, mis on vana hoone, aga see on vaja täielikult saneerida aga on siiski äh, küsimusi, nimelt personal ja kui palju peab ühe isiku kohta ruutmeetreid ette nägema ja ka IT-kulud see kõik vajab veel hindamist ja siis juba koos variraportööridega me kujundame seisukoha välja ja kaheksandaks tahame äh, selle ka tegeleda, kui meil need lahtised küsimused saavad selle aja, selleks ajaks lahenduse ja vastuse. täiesti kiretult suhtlusesse, aga härra Tarand soovib sõna Thank you, Mr. President. I absolutely agree what the raporteur has proposed now, but suur tänu, ma nõustun sellega, mida te olete välja pakkunud, aga pean teile teatama ka seda, et päris tihti tekib Euroopa Parlamendil see probleem, et meil on kaks asukohta, üks on Strasbourgis ja teine on Brüsselis ja see agentuur EU-LISA on ju samuti kahes asukohas üks Strasbourgis ja teine Tallinnas. lubage teile öelda, kui palju see kõik maksma läheb. kui ma ostan Strasbourgis paki Marlborot ja ma ei tee mitte suitsetamispropagandat, vaid lihtsalt tahan asjast rääkida, seal maksab see seitse eurot, Tallinnas kolm viiskümmend. nii et äh, võib-olla võiksime mõelda, kas äh, on üldse vaja see ehitis äh, püstitada Strasbourgi võib-olla saaks selle teha Tallinnasse, kus see on viiskümmend protsenti odavam. just nimelt. ma näen küll, et Strasbourgis töötavad inimesed ka mitte-euroopalikes tingimustes, et see on probleem, aga teisest küljest tuleks väga tõsiselt mõelda selle üle, mida me üldse teeme, kui meil on selline agentuur ma ei süüdista kedagi sellise otsuse vastuvõtmises, et see agentuur asub kahes asukohas. see on kõik. jah, see võib väga pika diskussiooni tekitada, aga proua Hallmeier esimesena. ma võin lühendada seda arutelu, sest kolleeg Tarandiga ma olen nõus põhimõtteliselt, aga need on liikmesriigid, kes otsustavad, kus nende agentuuride asukohad peavad olema ja Euroopa Parlament jäi alla eh, tollal, kui liikmesriigid sellise otsuse tegid. jah, e-, esialgne asukoht oli Prantsusmaal, jah, ja Prantsusmaa oli täiesti vastu sellele, et kusagil mujal see agentuur asuks, eh, Eestis oleks. jah, aga samas leiti, et Eesti oleks suurepärane ühe agentuuri äh, vajutamiseks ja jõulisa oleks just õige, aga äh, et olukord lahendada, otsustati siis kahe asukoha kasuks ja IT infrastruktuuride puhul leiti, et see ei ole eriliseks probleemiks. kolleeg Tarand teab, et parlament oli tegelikult Eesti poolel, aga paraku agentuuride asukohad on kivisse raiatud ja et ainus, mis me saame teha, on see, et meil oleks see infrastruktuur ikkagi olemas IT vallas ka, et me suudaksime edasi töötada. paraku need küsimused on lahendatud ja me ei ole siin mitte midagi teha. So, ähm, wir haben jetzt eine äh... meil on meil nüüd protseduuriline küsimus. minu ettepanek oleks, et kirjutame arvamuse, kus me paneme sisse ka härra Tarandi seisukoha ja kaheksandaks siis lõpliku seisukoha välja kujundame. jah, ma olen nõus, ma olen valmis vastu tulema kolleegile, kolleegile Tarand kolleeg Tarandile, kolleeg Debrele vastu tulema ja siis oma arvamuse koostama, kui meil on viimased arvud juba käes. mul ei ole midagi selle vastu, annan kohe ära Debrele sõna, aga palun teadke ühte, mulle öeldi, et me oleme juba pikendanud tähtaega üks kord ja kui me nüüd tahame tõesti e, reeglitest kinni pidada, peame täna hääletama, aga jah, ja, ja, ja las ma räägin lõpuni kõigepealt. sekretäriaat on mulle öelnud, et et kui komisjonis vastuseisu ei ole ja ka komisjon vastu ei seisa, siis me saame nii talitada. aga kui me tahame tõesti järgida reegleid, siis oleme oma pikendamise tähtaja edasilükkamise juba ammendanud. härra Depre ja siis meie raportöör veel kord. Euh, härra esimees nüüd äh, härra Tarandi tõsine, see pool, tõsine pool tema küsimusest äh, selles osas, mis puudutab teistsugust äh, suuremahulist informatsiooniprogrammi, on kaks asukohta ka julgeoleku põhjustel. nii et osa meeskonnast asub Strasbourgis ja teine meeskond asub kusagil aga Austrias. kas see on samasugune loogika? mis äh, praegu selle kohal äh, kehtib. see võib olla üks põhjendus, et, et julgeoleku põhjustel asub kahes eri kohas, kas see on ka praeguse ettepaneku taga olev loogika, aga härra Tarandi märkuse juurde tuleks tagasi, kui me sellist äh, loogikat järgime, siis me ju kõik küsija all, märgi alla seidme, aga meie Euroopa Parlamendis ju maksame sellist keskmist piirkondlikku palka jah, diskussioon tekkiski, seda ma kartsingi. proua Holmaier, ma selgitan asja. see, mida kolleeg äh, Debre ütles, äh, käib Austria kohta, seal on peegelserver, kes ei tohigi, mis ei tohigi olla samal kohal, kus põhiserver äh, nii on IT-struktuuridega, kui teil on peegelserver, siis see peab olema teises kohas. ja see ei ole Strasbourgis, vaid tõesti Austrias ja see on julgeolekukaalutlustel, turbekaalutlustel. Eesti ja Prantsusmaa puhul peab ausalt ütlema, et Prantsusmaa ei olnud valmis loobuma Strasbourgist ja Eesti pidi saama selle agentuuri ja sel põhjusel see niru kompromiss tehti, me peame sellega elama, sest me ei saa tagantjärele seda muuta ja ma tahtsin öelda reeglite kohta, et kui me täna otsustame arvamuse koostada, siis me tohime edasi lükata. niisiis, me ei hakka siin äh, formaalse diskussiooni pidama. Äh, äh, sest see rikub meie õhtu ära. nii, kas ollakse selle vastu, mida proua Hallmeier äh, välja pakkus, et kahekümne kaheksandaks. kas komisjon on sellele vastu, mida proua Foolmeier välja pakkus? seda otsustab mitte härra Debre, vaid komisjon nüüd Kommission bereit sich? Komisjon? Mr. Chair, to, uh, to see... härra esimees, tahaksin ütelda, et äh, siin on ka ajapiirangud ja me peame ka kinni pidama oma lepingulistest kohustustest. meie komisjoni poolt ja agentuuride poolt näitame välja valmisolekut vastamaks konkreetsetele küsimustele. nii et pööraksin teie tähelepanu ka praktilistele küsimustele, mis on seotud selle viibimisega. nii et äh, komisjon võiks võib-olla ütelda, et nad on soodsal seisukohal ja siis äh, me saame komisjoni poolt, Euroopa Komisjoni poolt vastata teile ka kirjalikult äh, teie küsimustele, aitäh. väga huvitav ettepanek. mida ütleb raportöör selle peale? jaa, pean jaa ütlema. aga seda ette, enne kui sisu kolleegid teavad ja variraportöörid ei ole ka selle üle sugugi rõõmsad. aga põhimõtteliselt suhtume positiivselt sellesse, et jah, ettevalmistusi teha. me ei kavatse seda projekti kuidagi nüüd blokeerida, aga me ei saa kulude kohta midagi öelda. me ei tea, kui suur on need Mm, IT-kulud, kui me ei tea, mis ehituskulud kõik maksma lähevad, me peame täpselt teadma, kas see projekt ikkagi on hoolikalt rahaliselt ka ette valmistatav. minu ettepanek, raportöör täiesti õigustatult jagas oma kõhklusi ja variraportöörid on noogutanud nõusoleku märgiks raportööriga, nii et parla-, parlament küsib täiendavat informatsiooni kõigepealt komisjonid ja siis lõpet- äh,, langetab otsuse. nii et äh, ollakse nõus. Äh, kaheksas, hästi. Äh, seega oleme selle punkti lõpetanud. Mes chers collègues, je vous demande pardon, j'ai dû me rendre. lugupeetud kolleegid, palun vabandust, et äh, ma ei saanud siin vahepeal viibida, ma olin sunnitud käima teisel kohtumisel, kohtusin Euroopa Parlamendi presidendiga ja see puudutas äh, üldisi suunitlusi ja kokkuvõtteid ja tulemusi kolmepoolsetel kohtumistel, mis puudutab Euroopa äh, Liidu raha strateegilist kasutamist ja ma tänan kolleegi, kes mind vahepeal äh, asendas. ma saan aru, et hääletus on juba olnud ja seega me käsitleme ülejäänud päevakorrapunkte. Ähm, punkt neliteist on teil ka juba võetud. ja te olete läbi vaadanud ka paranduseelarve number kolm ja number neli. see on siis juba tehtud Ehm, Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutusele võtmine ka eh, tehtud järelikult punkt üheksa, paranduseelarve number viis ja sõna saab proua Kardia Sabal. lugupeetud härra esimees, eh, mulle meeldiks, kui komisjon sellest räägiks. selge, siis on sõna komisjonil. proua Kalvin Jung, sõna on teil. suur tänu tõepoolest, täna arutame mitut paranduseelarvet korraga ja mul on väga hea meel selle üle, et mul on võimalik teile rääkida ka paranduseelarvest number viis. see puudutab Euroopa Liidu rändeagendat. kolmeteistkümnendal mail võttis Euroopa Komisjon äh, koos rändeagendaga vastu ka paranduseelarve number viis aastaks kaks tuhat viisteist kus äh, räägitakse sellest, et äh, oluliselt tuleks tugevdada mitmeid eelarveridasid, mille eesmärk on aidata kaasa nende tegevuste läbiviimisele, millest äh, räägiti kahekümne kolmanda aprilli Euroopa Ülemkogu erakorralisel kohtumisel ning samuti, millest räägitakse Euroopa Parlamendi kahekümne üheksanda aprilli resolutsioonis. ühest küljest on meil Triton ja Poseidon, mida juhivad Itaalia ja Kreeka ja milleks vara ja personali annavad ka teised liikmesriigid ning mida koordineeritakse Euroopa Liidu Frontexi abil ja Euroopa Liidu eelarvest ka rahastatakse. peale selle on meil olemas teised liikmesriikide tegevused, mida samuti rahastab Euroopa Liit ja mille abil näiteks tuvastatakse pagulasi, pakutakse neile äh, meditsiiniabi ja nii edasi. peale selle on vaja luua üle-euroopaline äh, pagulaste ümberasustamise ähm, võrgustik. neljandaks on meil vaja kiiret tagasisaatmist illegaalsete sisserändajate jaoks ning viiendaks regionaalseid kaitseprogramme Aafrika sarve ja Põhja-Aafrika elanike jaoks ning kokkuvõttes on rändepoliitika jaoks ette nähtud kaheksakümmend üheksa miljonit eurot, see on siis esialgne arvestus kuid komisjon leiab, et me võiksime kasutada ka seda tulu, mis on üle jäänud äh, eelnevatest äh, programmidest, välispiirifondist ja mujalt. ja see tähendab seda, et paranduse eelarves number viis on võimalik ette näha täiendavalt seitsekümmend viis koma kaheksa miljonit eurot aastal kaks tuhat viisteist on vaja seitsekümmend viis koma viis miljonit, et täita äh, võetud kohustusi ja me oleme äh, siis vaadanud, kust seda raha võtta, et seda taotlust rahuldada. ja lisaks on meil võimalik vaadata ka Galileo projekti eelarverida aastaks kaks tuhat viisteist, äh, sest seda projekti ei ole võimalik käivitada kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, kuna hange kosmoseagentuuri jaoks hilines see tähendab seda, et äh, lepingud allkirjastatakse lõplikult alles kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta teises veerandis, teises kvartalis ja Galileo projekti raha saaks kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kasutada rändepoliitikas. see tähendab seda, et paranduseelarve number viis ei too kaasa tegelikult uusi kulutusi, sest raha tõstetakse lihtsalt teistest, teistelt eelarveridadelt ümber me oleme mõelnud ka sellele, kuidas tugevdada personalipoliitikat detsentraliseeritud agentuurides. kahjuks on proua Holmaier aga siit nüüd lahkunud. ja kuidas suurendada töökohtade arvu? kakskümmend kolm uut ajutist ametnikku, enamik neist Frontexist, täpsemalt siis kuusteist tuleb Frontexist, osad aga ka Euroopa Liidu asüüliametist ja Europolist tahaksin selle lühikese ettekande lõpetada sellega, et rõhutan, kui väga me mõtleme äh, paranduseelarve number viis, äh, kui kindlad me oleme, et see saadaks väga õige signaali välismaailmale. on selge, et pagulastega tegelemine on Euroopa Liidu jaoks väga kõrge tasemega prioriteet. nõukogu mõistab seda ning äh, esialgne reaktsioon meie paranduseelarvele on olnud väga positiivne seetõttu peaksime me väga positiivseks seda, kui ka Euroopa Parlament suudaks paranduseelarvet eh, number viis toetada, nii et eh, me saaksime lubatud eh, abi tõesti ka anda ja rändesurvega kiiresti tegelema asuda, aitäh! Merci, madame! suur tänu, proua Kardjasabal äh,, proua ähm, komisjoni esindaja, nüüd proua Kardjasabal äh, suur tänu, suur tänu ka komisjoni esindajale proua Kalvioonile selle eest, et ta tutvustas meile paranduseelarvet eh, number viis. proua Kalvioon lõpetas seisukohaga, millest mina tahaksin alustada. ka Euroopa Parlament peab rändepoliitika küsimust kiireloomuliseks ning paranduseelarve number viis vastuvõtmist samuti kiireloomuliseks, eh, sest me peame probleemidega kuidagi tegelema Need probleemid on muutunud kiireloomuliseks viimastel kuudel Vahemere kriisi tõttu ja seetõttu tuleb meil ette näha mingid lahendused ja need mõistliku aja jooksul ka vastu võtta. parandusjärelevalve number viis võiksime samuti vastu võtta juulikuu, kuisel osaistungil nagu parandusjärelevalved kolm ja neli ja ja mul on äh, parandusjärelevalvega number viis äh, seoses teile kaks äh, kaks äh, teadaannet. Galileo võib-olla tõesti ei vaja Galileole ette nähtud raha, kuna hange on veninud, siis on ju väga mõistlik kasutada ära Galileo raha, mis on kahe tuhande viieteistkümnendal aastal olemas. see oleks kooskõlas äh, hea eelarvepoliitikaga, aga samas on meil vaja ka tagatisi ja siis saame me seda raha kasutada seal, kus seda tõesti vaja on see on esimene asi, aga teiseks äh, on äh, komisjon meile rääkinud sellest, kuidas see raha siis täpselt jaguneks, mis läheks rändepoliitika fondi, mis läheks äh, Europolile, mis Frontexile meie kolleegid on äh, samuti nende küsimustega töötanud, aga mitte nii väga äh, eelarvelisest, äh, mitte nii väga eelarveteemadega, vaid poliitiliste teemadega ja seetõttu tahaksime me teada, mida arvavad libe komisjoni kolleegid. kas see, mida komisjon selgitab, on ka libe jaoks piisav või mitte? me peame ära ootama nende seisukoha võib-olla tõesti eelarvelisest seisukohast on raha ümbertõstmine täiesti vastuvõetav ja aktsepteeritav, aga teisest küljest võib seda raha, mis praegu vabaneb, tegelikult olla rohkem vaja millekski muuks. seetõttu võib öelda, et paranduseelarve number viis on natuke ennatlik, muidugi meil on veel aega äh, lõpet-, meil on veel aega esitada äh, muudatusettepanekuid ja on võimalik, et me juulikuus selle vastu võtame, aga siiski on tegemist küsimusega, mis ei ole lõplikult lahendatud esiteks võivad meie enda komisjoni liikmed tahta esitada muudatusettepanekuid ning teiseks võib libe komisjoni liikmetel olla teistsuguseid seisukohti, kuid ma loodan, et me siiski lõpuks äh, saavutame mingisuguse üksmeele ja võtame äh, parandusjärele number viis vastu. kui oleks võimalik kolm, neli ja viis kõik vastu võtta juulikuus, oleks see suurepärane, sest see näitaks seda, et äh, aasta kaks tuhat kuusteist läbirääkimiste alates oleksime me kõik paranduseelarved juba vastu võtnud. Jose Manuel oleks meile väga tänulik, see oleks kasulik kõikide rubriikide osas ja me saaksime hakata läbirääkimistel arutama ainult tuleviku prioriteete, aitäh! aitäh, härra Dupre! suur tänu! ma tänan komisjoni selle selgituse ja ettekande eest ja ütlen kohe alguses, et ma olen täiesti nõus sellega, et tegemist on kiireloomulise küsimusega, arvestades seda, kui raske on pagulaste alane olukord, kui raske on pagulaste ja asüülitaotlejate olukord. siiski on mul mõned küsimused. kõigepealt Frontexi kohta. Te räägite, et Frontex, Frontex, vabandust, vajab umbes kakskümmend viis miljonit eurot. kui me räägime Tritonist, siis Mare Nostrumi rahastamine maksab üheksa miljonit ehk siis kolm miljonit eurot igas kuus läheb juba sinna. praegu on eh, veel seitse kuud aastast jäänud, igas kuus on Frontexil vaja kuus miljonit, järelikult nelikümmend kaks miljonit on vaja Frontexil, mitte kakskümmend viis miljonit. kas ma arvutan kuidagi valesti eh, või on komisjon arvutanud kuidagi teisiti? kuidas te saite Frontexi reale sellise summa? sest et te rääkisite ju Triitonist, te rääkisite Poseidonist, Mare Nostrum aga puudutab ainult Triitonit. nii et kui te ütlete kakskümmend kuus miljonit eurot, siis midagi on siin valesti, see ei klapi teiseks olen ma nõus äh, sellega, et meil on vaja suurendada äh, töökohtade arvu ja, ja kiiresti ütlen ka seda, et ma olen põhimõtteliselt kõigega nõus, aga siin on detailid, millest ma ei saa aru. tegemist on äh, strateegilise tähtsusega küsimusega, nii et loomulikult tuleb see ära lahendada. Te ütlesite, et Frontexil on vaja lisapersonali ja et seda on vaja ka Europolil ja Euroopa Liidu asüüliametil ja kokkuga on vaja kakskümmend neli ametikohta, ütlesite teie. aga tegelikult on meil ju ette nähtud personali vähendamist agentuurides. igal aastal tuleks vähendada inimeste arvu. kui me nüüd seda suurendame, mis, eh, mida see siis nüüd, eh, mis signaali see siis nüüd saadab või kuidas te seda kavatsete teha? me räägime siin lisakuludest ja lisakulud ilmselt ei puuduta ainult personali kuidas te need asjad kooskõlla viite? ja kolmandaks küsimus, mis mind puudutab puhtinfo pärast. kui te räägite asüüliametist, siis meil on olemas õiguslik alus selle ameti jaoks, te ütlete, et sellel ametil on samuti vaja nelja lisakohta, äh, lisaametnikku. kuid ometi härra Dupree, need on tähelepanelikud, tähelepanekud, kas te olete nüüd lõpetanud? Äh, ei, ütleb härra Dupree, need on küsimused. esimees, aga kolmas küsimus ei olnud ju küsimus, see oli ikkagi tähelepanek, teie siis ütlete, et äh, see oli küsimus, olgu pealegi. jah, ma härra Dupree kommentaaridele jätkuks ütlen, libes me juba alustasime seda arutelu koos. jah, kõigepealt ma tervitan seda, et üldse midagi toimub ja nüüd suur samm lõpuks astutatakse, astutakse Euroopa ühise varjupaigasüsteemi osas ja oluliselt suureneb rahastamine. ja e, ühelt poolt toetus nendele riikidele, kes eriti suures hädas on ja teiseks ümberpaigutamise kava koostatakse aga ma pean olema ka kriitiline ja ütlema, et see Euroopa Liidu suur samm abi vallas Põhja-Aafrikale, et see ehitaks üles oma asüülisüsteemi ja ka oma korraliku piirikaitsesüsteemi, see ole, on hoopis midagi muud. jah, meie räägime siin ametikohtadest EASO-le ja samas on meil vaja astuda jah, see neli ametikohta ei tee hirmu inimkaupitsejatele seal Põhja-Aafrikas. ja minu küsimus komisjonile, et kas see mitte ei ole ikkagi eh, rohkem selline näiline eh, samm, sest pärast võidakse jälle kärpida need ametikohad ja võib-olla ikkagi peaks tõsise sammu astuma, esimene. teiseks, Europolil vaata ja imesta lausa kolm lisa ametikohta. Nemad võitlevad organiseeritud kuritegevuse ja terrorismide, terroristide vastu ja nii edasi, see peab meile tõesti hirmu peale nüüd ajama, et kolm inimest on inimkaubanduse vastu juures Europolis ja kindlasti nüüd olukord muutub ja koordineerimine samuti paraneb. aga see on muidugi jah, kõik sarkasm ja mitte küsimus. jah, ma pean tõsiselt ikkagi küsima Euroopa Komisjonilt et kas te ikka tõsiselt mõtlete seda, mida pühapäeval kuulutati, arvestades kuivõrd dramaatiline on pagulasolukord või me jätkame neid eh, aukude täis toppimisi ja neid. nii et minu sarkasm on suur. meil on küll tehnika aga äh, samas personalist jääb vajaka või ei teata, kuidas tehnikaga hakkama saada. EASO-s ei ole ka asjad sugugi teistmoodi. nii et võib-olla peaks ikkagi suunama rahalised vahed sinna, kus on kõige suurem vajadus, see on tõesti EASO-s, Europolis ja Frontexis. ja seal on suured-suured ümberkorraldused ju toimunud ja teiseks küsimus, kas komisjon on valmis öö, äh, mm, uuest eelarvest öö, äh, ka rahalisi vahendeid eraldama tõesti korral, põhjalikele ümberkorraldustele ja valmis astuma suuremaid samme ja suunama rahasid tõesti sinna, kus on tõeline vajadus, kus on tõeline kriis käes. Merci, madame Olmeier aitäh, proua Holmeier. nii et siis, kas Euroopa äh, tegeleb teatud teemadega, on see küsimus? me teeme seda üsna ebapiisavalt ja me ei äh, tee piisavalt kriitikat ja me usaldusväärsus saab kannatada. nii et jah, kui meil ei ole piisavalt raha selleks, et äh, tegutseda ja me ei lähe lõpuni välja, siis me anname põhjendused kätte nendele, kes on Euroopa Liidu vastu. proua Kressle, palun. jah, kui me räägime personalist ja küsimusi esitame, siis ma tahaksin küsida peadirektorilt, et kuidas on peasekretäriaadiga lood. ma olen kuulnud, et asepresident peaks saama kohti seal juurde aga millal meid kõigest sellest äh, teavitatakse, kas komisjon teeb, talitab täiesti isepäi? samas see viis protsenti personali kärpimist ühel pool, aga siis teiselt poolt personali jälle kasvatatakse, aga me tahaksime teada täpselt selle kohta. aitäh, rohkem küsimusi ei ole. mul on üks küsimus komisjonile. vabandust, härra Liiv te soovite sõna? aitäh, ka mina tahaksin tänada komisjoni selle info eest, mis me täna saime nende käest me leiame, et tegelikult see muudatus äh, või paranduseelarve on äh, väga õigeaegselt niimoodi esitatud, niimoodi on võimalik meil rändesurvega tegeleda, mis on praegu meie prioriteet ja mida all kannatavad just äh, lõunapiiril elavad liikmesriigid. mul on üks küsimus, mul ei ole eriti selge, kuidas kolmandad riigid tegutsevad, need riigid, kus, mis asuvad meie välispiiridel ja kuidas raha nende riikide vahel jagatakse? kuidas äh, me nüüd räägime ja kuidas siis nüüd nagu see erandite süsteem toimib? põhiõiguste amet ja teised agentuurid äh, millised on need kriteeriumid, mille alusel raha ümber jagatakse? me oleme kõik nõus sellega, et jah, praegusel hetkel on vaja toetada, meil on vaja liha, lisarahastust, aga meil on vaja sellist üldist analüüsi, kuidas see rahastamine toimub ja kui palju raha ka tulevikus jagatakse millised on need liikmesriigid välispiiride ääres, keda toetatakse ja milliste kriteeriumite alusel, on minu küsimus. Alors peut-être que nous aurons une très bonne surprise demain matin. komisjon hakkab meile tutvustama ka eelarvet kuue, kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks, nii et sealt tuleb võib-olla üllatusi, te saate teada lisainfot ning võib-olla Frontexi kohta saab ka komisjonilt rohkem äh, informatsiooni, see on praegu Varssavisse pandud, aga kas äh, selle kohta on rohkem informatsiooni meil saada, Poola ja Frontex, kas seda olukorda annab kuidagi parandada? proua Calvino, palun. aitäh. mis puudutab seda küsimust, siis ma üritan sellele vastata ja me oleme valmis teile kirjalikult ka saatma üksikasjalikumat teavet nendele küsimustele, millele me täna võib-olla vastata ei saa. see viimane küsimus härra Alilt. kuidas pannakse paika millised on need välispiiridel olevad riigid ja kuidas raha jagada, mul ei ole selle kohta üksikasjalikku teavet. ma räägin oma kolleegidega siseasjade peadirektoraadis ja me üritame teile vastata kirjalikult üksikasjalikult. härra Depre küsimus me oleme teinud ettepaneku Frontexi eelarvet kahe tuhande viieteistkümnendal aastal toetada kahekümne seitsmenda, kahekümne seitsme miljoniga ning niimoodi on võimalik meil Triitoni ja Poseidoni operatsioone kolmekordselt rahastada seitsme äh, kuu jooksul kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. ja samuti me laiendame ka seda äh, jälgimisala, mis on samasugune, nagu oli Mare Nostrumi puhul, meil on äh, ka mõningaid äh, aspekte, mis vastavad kahe tuhande kuueteistkümnenda aastal toimunule ning see kolmekordistamine puudutab äh, kogu perioodi, me saadame teile üksikasjalikumat infot, aga praegune olukord on ainult ajutine ja kahe tuhande kuueteistkümnes täiendab, kahe tuhande kuueteistkümnes aasta täiendab seda. mis puudutab EASO-t, siis äh, ma lugesin, millised on selle funktsioonid ja mulle tundub, et siin on äh, seos äh, funktsioonidega tihedalt olemas, niimoodi et meil oleks koordineeritud piiri haldamine Euroopa Liidus, aga saadan teile üksikasjaliku teabe selle agentuuri funktsioonide kohta kirjalikult ja kuidas see meie paika pandud eesmärkidega vastavuses on. proua Holmeier ja proua Kressle, nende poolt esitatud küsimused ma näen, et siin on teatud rahulolematust ja et sealt proua Holmerilt tuleb irooniat meie ettepanekute reguleerimisala osas ja et see ei ole proportsioonis meie ees olevate väljakutsetega, aga me alustame Euroopa eelarvest, mis on selline, nagu ta on ja seega me oleme üritanud olla nii ambitsioonikud kui vähegi võimalik, võttes arvesse seda informatsiooni, mis me oleme saanud ekspertidelt, kuhu on võimalik väga kiiresti jõuda praegusest hetkest kuni kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpuni ja kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal meil on praeguse finantsraamistiku piirangud peal ja need meetmed, mis me oleme välja pakkunud kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, korduvad kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve ettepanekus, nii et loodetavasti saame me teile ka tuua häid uudiseid, see ei ole sugugi juhus, et ma sellest praegu räägin, aga meie oleme näidanud välja, millised on poliitilised prioriteedid ja näete seda homme väga selgelt mis puudutab neid ametikohti, mis me välja pakume erinevate agentuuride puhul, siis meie lähenemine on see, et see peaks jääma viie protsendi äh, kärbete väljaspool, need on uued funktsioonid ja uued nõuded, mida ei olnud ette näha siis, kui me leppisime kokku viie protsendi kärbete puhul, nii et üritame siis äh, vaadata nii, et kaks eelarveasutust äh, saaksid kokkuleppele, meie eesmärk oleks jätta see väljaspoole tavalistest viieprotsendilisest kärpest, siin peab olema ettevaatlik, sest mõningad taotlused tule, mis tulevad nendest agentuuridest, ei ole seotud rändeküsimustega. Te mainisite ühte ametit, mis tahtis küberterrorismi vastu võitlemiseks ametikohti juurde, see ei ole rändekavaga otseselt seotud, mida me täna räägime ning lõpetuseks, mis puudutab komisjoni sisekorraldust, äh, proua Georgieva viib läbi praegu väga põhjaliku analüüsi, millised on meie kulutõhususe äh, võimalused komisjoni sees ja kuidas reformida eriti just nendes valdkondades, kus töömaht on viimastel aastatel kõige rohkem kasvanud ja mis praegu ei ole veel meie prioriteetide hulgas ja äh, kuidas siis neid ressursse ümber äh, kanda järgnevatel kuudel, eriti just neid, mis on otseselt seotud äh, varjupaigafondi haldamisega. vastavad peadirektoraadid äh, saavad järgnevatel kuudel juba kahe tuhande viieteistkümnendal aastal siis juurde võimalusi rahastust. nii et kolm punkti, mis ma esile tõin, kolmekordistame Tritonit ja Poseidonit ning samuti see paikapanemine, kuidas neid fonde ja rahastust äh, jagatakse ja EASA, EASO-ga seotud küsimused, aitäh! aitäh! mina tahaksin ütelda omalt poolt, et äh, peasekretäriaadi ümberkorraldused, äh, ma ei tea, mis see tähendab, sest ma ei ole saanud äh, mingit infot selle uurimuse kohta, mida on läbi viinud proua Georgievas, need andmed ei ole meieni veel jõudnud. proua Calvinio, palun. proua Holmel, kas teil on küsimus? mul on üks jätkuküsimus. kui on tõesti nii kenasti, et kolm Europoli ametikohta ja EASO neli ametikohta võetakse välja ümberpaigutamise reservist. kas see tähendab seda, et kolm äh, jää, ametikohta jäävad ikkagi selle viieprotsendilise kärpe alt välja? või nad ikkagi kuuluvad sinna ümberpaigutamise reservi? jah, ei saa jätta ju muljet, et tegelikult on tegemist null koma null ühe protsendiga ametikohtadest. ja kui me soovitame agentuuridel kärpida oma personali, siis me peame ka täpselt neid asju kirjeldama. Äh, härra esimees, mul on umbes samasugune küsimus, kui ma õigesti sain aru sellest, mida ütles proua Calvino, siis see personal, keda siis uute missioonide jaoks värvatakse, kui ma õigesti aru sain, need on uued missioonid, mis ei käi praeguse raamistiku alla veel. Need uued missioonid ja need ametikohad ei käi selle viie protsendi kärpe alla ja siit ma teen järeldused, et see siis kehtib nii ASO, Frontexi kui Europoli puhul ja see arutelu, mis meil on olnud parlamendi eelarve puhul ja eriti just parlamendi ametikohtade puhul, kui me nüüd lisapersonali värbame eh, küberjulgeoleku puhul, eh, mida ei olnud enne ette nähtud, eh, siis ka siin võiksime meie käituda samamoodi nagu nemad. proua Kalvinja, palun. üritame nüüd ka kokku tõmmata selle. härra Keier be on, I wanted to be on the speakers list. Vous voulez intervenir oui. yeah. Monsieur Geyer okay. Pardon. Also, härra Geyer, palun. jah, nüüd see küsimus, mis tõstatasid täiesti õigustatult proua Hallmeier ja härra Depre. jah, proua peadirektor põhimõtteliselt käib asi ikkagi selle ümber, et see ümberpaigutamise reserv, kust komisjon siis äh, personali võtab, on nurjunud. jah, erinevatel põhjustel äh, on meil nüüd uued agentuurid, mis kasvavad. sellest üldse, sellele ei mõelda, meil on tegemist agentuuridega, kelle poliitilised ülesanded on laienenud, sest poliitilised kriisid on seda nõudnud. ja komisjon eh, jälle tugineb lahendusele, eh, et see viis protsenti kärpeid on kokku lepitud institutsioonide vahel ja sellega nõrgendatakse agentuure, kes siis, see ei toimi agentuurid räägivad absurdsetest olukordadest, mida viitasid siin härra Depre ja proua Holmeier oma küsimuses. ei saa nii jätkata. aga me ei saa sellest probleemist üle, kui me ei tegele selle ümberpaigutamise reservi küsimusega, sest see praegu lihtsalt ei toimi. ja komisjon on see, kes peab asjaga tegelema, meie ei, ei taha seda, et asi nii oleks siin parlamendis e, ja nõukogu on öelnud ka, et see viieprotsendiline kärbe e, ei ole sobilik, aga teie leiate komisjonis, et see on ainus võimalus, kuidas tegutseda ma ei taha nüüd seda pikale venitada, seda arutelu, aga mina, kes ma olen raportöör olnud kogu aeg agentuuride küsimuses, tahan, eh, et te tooksite meile eh, rohkem informatsiooni, sest see, mida me praegu näeme, valmistab meile suurt-suurt muret. ja me tahaksime teiega arutela seda, arutada. Bien, madame Calvino, vous allez. proua Calvino, te selgitasite meile oma seisukohti ja ma teen ettepaneku, et te tuleksite nüüd selle küsimuse juurde veel kord tagasi. suur tänu teile. mul on öelda kaks ähm, asja vastuseks kõigile küsimustele. proua Kressler, tõepoolest, äh, ma ei vastanud peasekretäriaadi asjus ja vabandust selle pärast, meil ei ole plaanis peasekretäriaati sel aastal tugevdada. eelmisel aastal me rääkisime sellest, sellest, et seal tuleb luua asepresidendi koht ning peasekretäriaadile ka anti see koht, et ta saaks pakkuda teenuseid Ehm, et eh, anti kohad, mille abil eh, pakkuda teenuseid asepresidendile, kellel ei olnud eh, vastavaid alluvaid. aga sellele küsimusele ma unustasin vastata nüüd agentuuride kohta see. see viieprotsendiline kärbe, selles lepiti kokku institutsioonide vaheliselt. kui parlament ja nõukogu mõtleksid välja mingi alternatiivse viisi agentuuride küsimusega tegelemiseks, siis me kaaluksime seda, aga praegu on meil ainult institutsioonide vaheline kokkulepe ning äh, me oleme tagant õhutanud just nimelt äh, selle lepingu alusel toimuvat tööd ning juunis, õigemini juulis toimub uus institutsioonide vaheline kohtumine. iga kord, kui ma küsin, millal see järgmine koosolek on, on see edasi lükatud. see ei tule sellest, et meil komisjonis ei ole huvi ma olen nõus, et meil on vaja holistlikku, tervis, terviklikku lähenemist ning et samas on vaja vaadata iga juhtumit eraldi. kuid sellele vaatamata pakume me täna ju just nimelt ad hoc lähenemist, võttes arvesse, et tegemist on prioriteetse olukorraga ja meil on vaja kõiki neid agentuure tugevdada nii et pakutaks äh, lisaressursse, mis ei ole küll võib-olla piisavad, kuid mille abil siiski saaks äh, juhtida neid, äh, seda raha, mis eelarvest tuleb. ma loodan, et meie koostöö parlamendiga on ka tulevikus tõhus ja loomulikult jään ma ootama edasisi arutelusid, mis puudutavad eelarvet, nagu te ütlesite. suur tänu! proua äh, Karde Sabal, teie olete raportöör ja seetõttu, seetõttu nüüd ütlen kokkuvõtteks, et hiljemalt viiendaks juuniks tuleb äh, esitada muudatusettepanekud. vabandust, ütleme härra esimees, viieteistkümnendaks juuniks ehk siis äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on viieteistkümnes juuni, milleni on peaaegu kolm nädalat ja me läheme nüüd tagasi päevakorrapunkti kaheksa juurde. Euroopa Liidu solidaarsusfondi kasutusele võtmine seoses üleujutustega Rumeenias, Bulgaarias ja Itaalias ning äh, raportöör Muresan, kes saab ka sõna. suur tänu, härra esimees, me arutasime äh, seda küsimust tegelikult juba enne, kui arutati parandseelarveid number kolm ja number neli, sest parandseelarve number neli on selle raportiga seotud aga ma räägin teile sellest küsimusest nüüd ikkagi natuke lähemalt. tegemist on äh, esimese otsusega aastal kaks tuhat viisteist Solidaarsusfondi raha kasutamiseks ja see raha on siis mõeldud üleujutused, üleujutuste tagajärgede kaotamiseks Rumeenias, Bulgaarias ja Itaalias. ette on nähtud kuuekümne kuue koma viie äh, miljoni kasutamine, millest äh, viiskümmend kuus miljonit läheks Itaaliale ähm, kaheksa, Bulgaariale kaks, Rumeeniale. Itaalias toimunud äh, üleujutused kahjustasid nii era- kui avaliku sektori taristut, äh, ettevõtteid, eraisikuid äh, ja ka põllumajandussektorit ning tekitasid ka inimohvreid. üleujutused puudutasid Põhja-Itaalia viit regiooni. kogu kahju oli kaks koma kaks miljardit eurot mis on siiski vähem kolmest koma ühest äh, miljardist eurost. Äh, kui see kahju oleks olnud kolm koma üks miljardit, siis oleks tegemist äh, suurkatastroofiga, aga praegu jäi see üleujutus siiski regionaalse katastroofi kasut-, tasemele. teiseks esitas taotluse Bulgaaria, kelle taotlus samuti kvalifitseeriti regionaalseks katastroofiks sest üleujutused tekitasid kahju seitsmekümne üheksa miljoni euro ulatuses. ja seal oleks äh, suur katastroofi piir olnud kakssada kolmkümmend kaks miljonit eurot, nii et ähm, antud juhul saab siis Bulgaaria ähm, abi regionaalse katastroofi puhul. Rumeenias toimus kaks üleujutust, <clears throat> esimene neist kevadel ja äh, Rumeeniat saab aidata naabrussätte alusel, sest Äh, Serbias toimus suur katastroof, mis puudutas ka Rumeeniat ja peale selle peetakse Rumeeniat abikõlbulikuks ka regionaalse katastroofi tõttu ning komisjon otsustas kaks koma viis protsenti otsestest kahjudest kinni maksta ja kokku nende kolme riigi puhul on see siis kuuskümmend kuus koma viis miljardit eurot, see raha eraldamine puudutab parandusettepanekut number neli ning nagu proua Kardia Zaval ka enne ütles, on väga oluline, et paranduseelarve number neli võetakse õigeaegselt vastu ja et eraldatud raha jõuaks abisaajateni õigel ajal, aitäh! Merci, monsieur Muresan. Il n'y a pas de demande. Suur tänu, sõnasoove selles punktis ei ole muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on viies juuni. ja hääletamine toimub kahekümne viiendal juunil. me läheme edasi raportiga number või päevakorrapunktiga number kümme, globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine. tehnilise, tehniline abi komisjoni algatusel ja sõna soovib härra Tukre. see küsimus on juba see küsimus on juba lahendatud, selgub, siis me läheme edasi punktiga üksteist. härra Levantovski, suur tänu. tegemist on äärmiselt delikaatse makromajandusliku tingimuslikkusega, tingimuslikkusega seotud küsimusega, mis puudutab struktuurifondide raha ja ka investeerimisfondide raha. kuna ma olen äh, külastanud äh, netomaksjariikide pealinnu, siis äh, arvan, et just nimelt selline usaldusväärne äh, suunis aitaks netomaksjaid veenda selles, et raha läheb ikka õigesse kohta. see puudutab kõiki struktuurifonde. me oleme kokku leppinud ühtekuuluvuspoliitikas, oleme kokku leppinud määruste vastuvõtmises ja nüüd oleme kokku leppimas ka suunistes, mis komisjon on välja töötanud tegemist on küll hea sammuga, kuid siin ei äh, ole räägitud sellest, kuidas peatada makseid. kui liikmesriik ei suuda siiski astuda vajalikke samme eelarve puudujäägi puhul. siin räägitakse ainult sellest, et komisjon võib nõuda liikmesriigilt äh, raha kasutamise ümberprogrammeerimist ning vaadata, mismoodi raha ka-, kasutamine mõjutab konkurentsivõimet ja majanduskasvu, kui ähm, ei ole piisavalt andmeid selleks, et peatada maksete tegemine liikmesriikidele. ja mina tahaksin kajastada seda skepsist, mis siin äh, hoones, äh, mis siin kojas valitseb, sest äh, tegemist on sellise õigus ähm, selliste suunistega, mis ütlevad, et Brüssel teab kõige paremini ning äh, liikmesriigid ja regioonid ei tea midagi, sest tegemist on ikkagi makromajandusliku küsimusega. samas on tegemist äh, väga olulise teemaga ja kuigi me ei ole praegu kokkulepet saavutanud, oleme me siiski leppinud, äh, jõudnud edasi liikmesriigid peavad läbi viima iga-aastaseid äh, reforme selleks, et vastata mitmeaastasele ühtekuuluvusprogrammile. samuti on Euroopa semestril äh, tsükliline iseloom. Nende suuniste vastuvõtmine on nii-öelda viimane abinõu selleks, et komisjon saaks probleeme äh, proportsionaalselt lahendada ja et ei õõnestataks ühtekuuluvuspoliitika usaldusväärsust äh, ning ei kahaneks investeeringud. loomulikult on siin vastutav osa ka parlamendil ning aastal kaks tuhat seitseteist esitatakse parlamendile aruanne nende suuniste rakendamise kohta. see on lühidalt kõik, mida ma tahaksin kokkuvõtteks öelda ja aeg hakkab meil lõppema. Merci, monsieur Levandovski. suur tänu, härra Levandovski. aitäh, et meile andsite need täpsustavad selgitused kas on sõnasoove? küsimusi, tähelepanekuid? näib, et ei ole mingeid küsimusi, seega me liigume viimase punktini, härra Mikael Berger on, on on andnud meile selgitusi raporti kohta, mis tuli meie komisjoni kuuendal mail ja kus räägitakse koostööst volinikuga. C'est la commission qui souhaite euh, un échange de vues. La parole est. Komisjon soovis arvamusi vahetada, sõna saab härra Bashir. était en effet un rayon de coordination qui tegemist on siiski koordinaatorite koosolekuks mõeldud küsimusega. kas te soovite midagi täpsustada? ei soovi? tegemist oli erakorralise juhtumiga kampaaniate nõunik, kes töötab voliniku juures ja aitab teostada Euroopa Komisjoni poliitikat selles riigis, mida volinik kõige paremini tunneb. selline ametikoht ja äh, siis õigustus selle ametikoha loomiseks. härra Berger, kas te soovite selles küsimuses midagi öelda? suur tänu, härra esimees ma tahaksin kõigepealt rääkida sellest, milline on õiguslik alus praeguseks arvamuste vahetamiseks. tegemist on Euroopa Liidus ette nähtud menetlusega, artikkel sada kakskümmend kolm lõige kaks, mis ütleb, et e-, erinõuniku töölevõtmine ehm, nõuab eelarvelise institutsiooni luba ja et enne lepingu sõlmimist tuleb eelarve pädeva äh, institutsiooniga nõu pidada ja saada nende nõusolek. mida see siis tähendab? tegemist on äh, vana sättega, mis on olemas aastast tuhat üheksasada kuuskümmend kaks ja selle sätte eesmärk on äh, kompenseerida see, et on suur vahe ühest küljest erinõuniku funktsioonid ja teisest küljest äh, liikmesriikide tavaliste, äh, vabandust, Euroopa Liidu tavaliste töökohtade vahel. ehk siis meil ei ole mitte ainult ajutised ametnikud ja assistendid, vaid meil on ka võimalik luua teistsuguseid töökohti. aga erinõuniku jaoks ei ole ette nähtud selliseid palgaastmeid, nagu on teistel teenistujatel ja seetõttu peab eelarveline institutsioon saama teada, mida selle erinõuniku töökoht ette näeb, kui palju raha on vaja talle eraldada. ja sellisel juhul siis annab institutsioon võimalusel ka loa selle erinõuniku palkamiseks kuid õiguslik alus ei anna iseenesest alust veel kontrollida komisjoni personalipoliitikat, see õiguslik alus ongi seotud ainult selle erinõuniku töölevõtmisega. esimese. tähendab, tegemist on menetlusega, millel ei olegi erilist mõtet, kas te tahate seda öelda? see on äh, nõuniku palkamise menetlus, millest ma tahtsingi teile rääkida. ehk siis volinik tahab palgata nõuniku, kes ka, kes selgitaks talle selle liikmesriigi poliitikat, mida ta ise kõige paremini tunneb. ja komisjon peab praegu nõu Euroopa Parlamendi eelarvekomisjoniga. milleks te seda te teete? sellepärast, et artikkel sada kakskümmend kolme lõige kaks näeb seda ette. komisjon peab, peab teiega läbi rääkima, meil on siin tasemed üheksa, kaksteist, esimees. jah, see on kõik väga ametlik. ja ajahetkel, kus meil on tohutult palju tööd, peame tegelema millegi sellisega aga te selgitasite piisavalt, suur tänu selle eest. härra Debre ja koordinaatorid võivad teie küsimustele vastata. ma arvan, et palgaalaseid läbirääkimisi äh, seoses äh, väga huvitava ametikohaga, äh, jah, oleme me nüüd piisavalt pidanud ma loodan, et koordinaatorid on ka oma küsimustele vastuse saanud. me oleme sellega päevakorra ammendanud, kas on veel mingeid küsimusi, ei ole mingeid küsimusi, seega tänan teid siin osalemast ja suur tänu ka komisjonile, aga homme me jätkame väga olulise koosolekuga, kus hakkame arutama kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta komisjoni eh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvet, see koosolek algab homme hommikul kell kümme, kuid mitte siin, vaid see oleks liiga lihtne. koosolek ei toimu homme siin. nii et olgu peale, head õhtut!